to be switching off. Proszę Państwa, Panie i Panowie, proszę o zajęcie miejsc na sali. Lugupeetud daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, avame täiskogu istungi, palun istuge oma kohtadele. istung jätkub. jätkame kahekümne viiendal märtsil kahe tuhande kümnendal aastal peatatud istungit kõigepealt äh, minu poolt mõningad teadaanded. kümme päeva tagasi Moskvas äh, äh, hukkusid inimesed terroristide kätt käe läbi, jällegi me avaldame kaastunnet ohvrite peredele ja loodame, et terrorirünnakute korraldajad tuuakse kiiresti kohtu ette, Euroopa Parlament mõistab hukka ja on alati hukka mõistnud sellised vägivaldsed rünnakud täna tähistame me Stalini käsu seitsmekümnendat äh, aastapäeva, tegemist on käsuga äh, tappa Poola ohvitserid äh, eelmise parlamendi ametiaja jooksul Euroopa Parlamendi liikmetel oli võimalus vaadata filmi Katõn, Hatõn. ja reedel näidati seda filmi ka esimest korda Venemaa riiklikus televisioonis. täna, seitsmendal aprillil Hatõnis esimest korda Poola ja Venemaa peaministrid avaldavad austust Hatõni mõrva ohvritele. tegemist on väga tähtsa verstapostiga lepitusprotsessis äh, nii Poola riigi jaoks kui ka Ida-Euroopa riikide jaoks üldisemalt. tegemist on äh, märgiga ida ja lääne kontingendi lähenemisest. Pragnę także poinformować Państwa, ma tahaksin teid ka teavitada sellest, et tänase täiskogu ajal asepresident Šefčovitš asendab Euroopa Komisjoni presidenti Barrosot, härra Barroso, Barroso saadab äh, Euroopa Parlamendi saadikutele oma vabandused, perekondlikel põhjustel ei saa ta täna meie seas olla kahe tuhande kümnenda aasta märtsikuise täiskogu istungi protokollid ja vastuvõetud tekstid on äh, teile kättesaadavad, kas teil on kommentaare selle kohta, kui teil kommentaare selle kohta ei ole, siis võtame need dokumendid käesolevaga vastu. härra Speroni, kas teil on kodukorraline küsimus? härra president, te mälestasite terrorirünnakute ohvreid Venemaal. hiljuti toimusid terrorirünnakud ka Iraagis, ähm, Afganistanis, Pakistanis, mis nagu Venemaagi, on riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu. ma arvan, et tuleks mälestada ka nende rünnakute ohvreid. Äh, ma pan rację, panie przewodniczący, zgadzam się. Teil on õigus